võtnud üldse tähelepanu. hästi. nüüd saab sõna volinik. suur aitäh. Euroopa Komisjoni mured, pani muretsema see, et et ähm, nädalavahetusel äh, uppus äh, Vahemerel äh, paat, kus oli ähm, meie allikate alusel kakssada viiskümmend seitse inimest pardal, enamik neist on praeguseks hetkeks kadunud veel. komisjon tahaks avaldada oma kaastunnet selle katastroofi ohvritele ja väljendada oma muret seoses selle katastroofiga, me ei tea, milles see oli põhjustatud kõigepealt peavad vastutama selle eest loomulikult Liibüa rannikul tegutsevad kriminaalsed organisatsioonid, kes inimesi illegaalselt niimoodi Euroopasse saadavad ja kes rikastuvad inimkannatuste arvelt. komisjon leiab, et on täiesti vastuvõetamatu see, et see nähtus on aastate jooksul eh, järjest eh, tavapärasemaks muutunud. Eh, me tahame teha kõik, mis meie võimuseks selles, selleks, et sellist olukorda lõpetada. Liibüal on ääretult oluline roll selle kõige taustal mängida. Liibüa peab peab äh, olema rohkem pühendunud äh, sellise inimkaubanduse vastasele võitlusele, mis tema territooriumil toimub. kui me räägime äh, ebaseaduslikest inimeste Euroopasse saatmisest Liibüast ja kui me räägime hätta sattunud laevadest, ja kui me räägime ka rahvusvahelise kaitse pakkumisest rändajatele, eh, siis eh, ka Liibüa peab siin oma rolli mängima. Eh, vastavalt üleaafrikalisele konventsioonile pagulaste mm, küsimuses, mille Liibüa on ka allkirjastanud. viimastel aastatel on Euroopa Komisjon mitmel korral palunud Liibüa ametivõimusel oma kohustusi täita ning panna paika tõhusad meetmed selle olukorraga tegelemiseks koostöös Euroopa Liiduga ja tema liikmesriikidega. me oleme pakkunud ähm, järjest rohkem ka finantsabi äh, Liibüale selleks, aga on selge, et äh, Liibüa ametivõimud peavad seda abi ka ära kasutama ja kasutama seda abi selleks, et parandada oma äh, võimalusi ja võimet võidelda inimkaubitsejatega oma territooriumil Liibüa ametivõimud peavad välja töötama ka süsteemi eh, selleks, et ehm, tegeleda nende sisserändajatega, kes eh, austavad rahvusvahelist õigust. ilmselge on see, et Euroopa Liit tahab koostööd teha ning tahab omalt poolt eh, ehm, aidata laevu ning tõkestada ebaseaduslik laevade tee Euroopasse, kui see vajalikuks peaks osutuma. Äh, lähitulevikus leiavad aset kaks äh, mereoperatsiooni, äh, mida finant-, finantseerib Euroopa Liit ja kus osaleb ka Frontex. see läheb maksma umbes kakskümmend neli miljonit. komisjon kutsub kõiki Euroopa Liidu liikmesriike üles tegema koostööd nende kahe operatsiooni täideviimiseks oluline on ka see, et liikmesriigid näitaksid üles oma täielikku solidaarsust Malta ja Itaaliaga, kes on Liibüast tulevatele rändevoogudele eriti haavatavad. Liibüa peab omalt poolt võtma vastutuse, kui me räägime ebaseaduslike sisserännajate rändajate tagasivõtmisest, nende sisserändajate tagasivõtmisest, kes on alustanud oma teekonda Liibüast. me oleme ära märkinud selle, et Itaalia ametivõimud arvasid, et viieteistkümnendast maist võiks alustada Liibüa mereväega ühiseid patrulle Liibüa territoriaalvetes selleks, et tõkestada või aidata neid, kes on ebaseaduslike äh, laevade pardal. me tervitame seda abi, mida on pakkunud Itaalia selleks, et äh, parandada äh, Liibüa laevastiku selliste eesmärkide täiteviimiseks komisjon arvab, et äh, prioritiseerida tuleb äh, praeguses olukorras äh, selle probleemi inimdimensiooni. sisserändajad usaldavad oma elu inimkaabitsejate kätte, need inimesed, kes siia tahavad tulla, on inimesed, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest. me loodame, et nende hiljutiste päevade äh, sündmused äh, toovad kaasa selle, et meie liikmesriigid mõistavad äh, seda, kui tõsine see probleem tegelikult on. me loodame, et koos liikmesriikidega ning Euroopa Parlamendi toel oleme me suutelised Stockholmi programmi ette valmistama, mis prioritiseerikski seda üldist üleilmset lähenemist rändele. selline üldine äh, lähenemine rändele on vaja selleks, et pikaajaliselt suuta rändevooge juhtida. me peame äh, võtma rohkem arvesse äh, päritoluriikide olukorda ja vajadusi. samal ajal peab see strateegia võimaldama meil ka süvendama, süvendada dialoogi meie Aafrika partneritega, eriti just rabati protsessi raames. kui me räägime Euroopa Liidu ja Aafrika Liidu suhetest, siis me peame tulema kokku selleks, et töötada välja ühine lahendus sellele probleemile. me peame lisaks sellele kasutama ära ka äh, Äh, need võimalused, äh, mida pakub äh, nii päritoluriikidele kui Euroopa Liidule seaduslik sisseränne, meil on vaja ka strateegiat, millega oleks võimalik lisaraha kättesaadavaks teha, meil on vaja teha tugevamat koostööd transiit- ja päritoluriikidega selleks, et parandada nende võimet Ähm, võidelda inimkaubandusega tegelevate organisatsioonide vastu ning selleks, et tagada see, et sisserändajad tõesti korrektselt ja õigesti koheldakse, nende õigusi austatakse. see strateegia peab äh, võimaldama meil paremini äh, tegeleda äh, nende inimestega, kes Euroopa Liidus seaduspäraselt tulevad ja siin äh, äh, võimalust elada äh, soovivad saada. me peame tegema teiste riikidega koostööd, lugupeetud president, daamid ja härrad. mõned nädalad tagasi käisin ma Lampeduusas ja Maltal ja ma nägin ise oma silmaga ja kuulsin oma kõrvaga ähm, seda, kui raske on olnud nendel inimestel, kes on pidanud oma eluga riskima ja kes on ema, oma elu usaldanud salakaubast, salakaubitsejate kätte. ja võttes arvesse seda kõige hiljutisemat juhtumit, siis on oluline veel kord rõhutada, et me peame seda olukorda väga tõsiselt võtma. me peame kõiki liikmesriike julgustama tööt-, selgitama mm, välja äh, arusaamine sellest, kui tõsine see olukord tegelikult on, sellepärast et äh, inimeste elud on praegusel hetkel ohus. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et ta palus komisjonil sõnavõttu teha. ma olen seda heas usus ka teinud ning ma tahaksin parlamendile korrata seda, et ma olen isiklikult väga pühendunud sellele, et nüüd lähikuudel teha kõik selleks, et vältida sellise tragöödia kordumist tulevikus, aitäh! aitäh ja nüüd härra Dias de Mera kaheks minutiks suur aitäh, president. täna oleme me väljendanud oma valu ja solidaarsust, mis on seotud nende Vahemerel hukkunutega. Need olid meeleheitel inimesed ning eh, neid tõenäoliselt peteti, tegemist oli süütute ohvritega, kes eh, olid teel eh, Äh, Euroopasse ja sellistes oludes, mis meie ei olnud nende kontrolli all. Äh, nad olid teele äh, mitte, tegelikult mitte olemasolevale tõotatud maale. Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid tegema rohkem, et selliseid tragöödiaid vältida. me oleme näinud, mis juhtus Liibüa rannikul me peame äh, vaatama, kas meie poliitika on tõhus, ei ole mingeid äh, võlurohte, ei ole mingeid äh, täiuslikke lahendusi sellele probleemile, aga meil on vaja sihikindlat poliitikat, me peame rakendama koostööpoliitikat transiidi- ja päritoluriikidega, sellepärast et see on oluline, samuti me peame paremini reklaamima seadusliku sisserände e eeliseid. me peame tegema koostööd transiidiriikidega, ka e, teostama kontrolle nende piiridel. meil on vaja arukat lähenemist e, selleks, et e, tulla toime inimkaubitsejatega ja ka sihtriikide kriminaalkoodeksid peavad sellele teemale tähelepanu pöörama si un instrumento eficaz para me peame eh, eh, Frontexi suutlikkust parandama Frontexist peaks saama vahend, mis äh, võimaldaks kontrollida just selliseid punkte, kus äh, surve illegaalsest sisserändest on kõige suurem. Äh, kakskümmend neli miljonit eurot, härra volinik, on väga suur summa, see on palju enam vahendeid probleemi lahendamiseks, neid vahendeid on meil tõepoolest vaja me peame äh, seda kõike tegema, aitäh ja nüüd proua Napolitano kaks minutit. me räägime siin tegelikult üle viiesajast inimesest, kes on kadunud. tegemist on suurima merekatastroofiga pärast teist maailmasõda. Euroopa ja liikmesriigid tegelikult suhtuvad sellesse suhteliselt leigelt on alla kirjutatud kahepoolseid lepinguid, näiteks äh, viimane leping Liibaga, aga mis siis praktikas juhtub? mitte midagi. siin mainitakse väga erinevaid asju. siin tuuakse mängu erinevad aspektid, äh, näiteks äh, investeerimised, äh, siin viidatakse nagu rohkem koloniaalajale, aga see, mida me siin näeme, on see, et tegelikult äh, praktikas sajad tuhanded Aafrika noored rändavad lõunast äh, põhja ja kui äh, raha ei jõua abisaajateni Aafrikas, siis tulevad selle raha järgi siia needsamad aafriklased. nüüd Nigeris on meil olnud teatud probleemid äh, seoses uraaniga ja igasugused sellised äh, segadused tegelikult tulevad kasuks hoopis äh, inimkaubitsejatele. siin mängitakse tulega. ja kui me kiiresti midagi ei tee, kui Euroopa ei hakka aktiivselt tegutsema kui ei jagata näiteks äh, piisavalt äh, infot, siis me ei jõua niimoodi kuskile, me oleme siin silmitsi massihauaga ja me peame sõnadest kaugemale minema. suur tänu, äh, proua Napoletano. nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel sõna härra Depree üheks minutiks. härra president, austatud kolleegid, ka mina sooviksin oma fraktsiooni nimel avaldada austust nendele hukkunutele ja samuti juhin tähelepanu äh, riikide künismile, meil tuleb tõele näkku vaadata. Euroopa Liidu tegelikud piirid on juba Põhja-Aafrika kontinendil, niipea kui laevad äh, lahkuvad Aafrika rannikult, äh, on neil valida, kas äh, surm, kui neil läheb halvasti, või siis illegaali staatus, kui nad jõuavad Euroopasse, kus nad arvatavasti saadetakse tagasi. sellised draamad jätkuvad nii kaua, kuni ei sõlmita partnerluskokkuleppeid päritoluriikidega. esiteks tõsine piirikontroll, aga teiseks eelkõige tuleks pakkuda võimalusi seaduslikuks sisserändeks ja arenguabiks. kui me selliseid kokkuleppeid ei sõlmi, siis mere surnuaiad aina kasvavad, olgugi et meie silmakirjalikult siin äh, näitame üle kaastunnet. tänan, äh, härra Depree, äh, roheliste nimel proua Flootra, kaks ja pool minutit. suur tänu, härra president. kes nad olid, kui palju neid oli, kust nad tulid, kas oli naisi, lapsi, põgenikke? piirikontroll kas nemad takistasid neid, kas kalurid äh, olid mängus? Need on ainult äh, küsimused, vastuseid ei ole, me ei tea, kui palju inimesi hukkus, arvatavasti oli neid sadu ja juba tuhandeid on enne neid ka Vahemeres hukkunud. sajad sisserändajad äh, panevad oma elu mängu sellepärast, et nad peavad äh, lahkuma purustatud kodudest, nad äh, ei äh, leia muud teed siia tulla, nad on täiesti meeleheitel. võitlus sisserände vastu muudab siia tulijate tee järjest riskantsemaks, kui nad põgenevad oma koduriikidest. on öeldud, et Itaalia ja Liibüa tahavad, tahavad hakata koos patrullima aga kui Euroopa nüüd keskendub oma piiridele ja lükkab äh, kõik sissetulijad tagasi, siis äh, tegelikult see selline müür või äh, okastraat ei takista inimesi põgenemast nende kodudest. kas me tõesti tahame teha sellised otsused, mis viivad selliste tagajärgedeni? Euroopa Komisjon peaks kutsuma liikmesriike üles tegema kõik selleks, et äh, otsitaks äh, üles need hukkunud ja selgitataks välja laevahuku põhjus ja alati tuleks äh, aidata inimesi, kes on hädas. nüüd seitse Liibüa kalurit on viidud kohtu ette. meil tuleks kindlasti nimetada neid riike, kes ei austa inimõigusi. hukkunud ei olnud seaduslikud sisserändajad, see on selge, aga samas me ei saa siin suvaliselt ja ebaõiglaselt äh, nende üle nüüd kohut mõista. meil tuleks otsida põhjuseid äh, nende koduriikides. relvakaubandus, äh, toimimatu äh, põllumajandus, maavarade kuritarvitamine. suur aitäh, proua Flootre! ja nüüd UN, vabandust, kuue nimel saab sõna härra Katania. suur aitäh, lugupeetud president üleeilsed äh, sündmused on äh, näide kõige hiljutisemast draamast, äh, mis tegelikult on aset leidnud ka varem. meeleheitel sisserändajad, kes püüavad Euroopas pääseda, on väga dramaatiline olukord, see näitab seda, kui tugeva müüriga meie kindlus äh, on siin Euroopas. tegemist on inimestega, kes tahavad leida endale parema elu ja pageda nälja ja sõja eest. me peame analüüsima asjaolu, et need laevaõnnetused Vahemeres ei ole tegelikult anomaalia äh, ja see ei ole mehhanism, mis tekitab ebaseaduslikku sisserännet nad on tegelikult äh, äh, midagi, mille on äh, teatud mõttes tekitanud ka Euroopa süsteem. meiepoolne keeldude panek oma poliitikates, meie rändepoliitika Ähm, Euroopas töö leidmiseks ei ole muid äh, seaduspäraseid äh, kanaleid nende inimeste jaoks, nende jaoks, kes äh, kaotavad oma elu tormisel Vahemerel. Need ohvrid äh, äh, satuvad äh, julmade äh, Äh, salakaubitsejate kätte, nad ei näe, et neil oleks muud võimalust Euroopasse pääsemiseks ja selle tõttu ongi tekkinud sellised katastrofaalsed olukorrad nagu e-, e-, nädalavahetustel. Äh, aastakümnete jooksul on äh, tuhanded ja tuhanded inimesed surnud selle nimel, et Euroopasse pääseda. nimetud ja näotud naised ja mehed, kes on lõpetanud kalatoiduna. härra Pöttering palus äh, kõigil austada vaikuseminutit äh, leinamärgiks äh, mõeldes endale ohvritele, ma tänan teda selle eest, ma tänan teda selle eest, et ta täna seda tegi, aga ilmselge on see, et sellest ei piisa. me peame töötama välja tõesti käegakatsutava poliitika äh, selleks, et me paneksime ka teod nende sõnade taha, mida me siin räägime, sõnade taha, millega me ütleme, et sellist asja ei tohi enam juhtuda. suur aitäh, härra Katania ja järgmiseks saab sõna volinik Varro. suur aitäh. ma teen väga lühidalt, lugupeetud president. ma arvan, et ääretult oluline on reageerida sellele, mida ma kuulsin ning äh, ma tahaksin olla nõus härra Depreega, me tõesti peame liiduma, liiguma üldise lähenemise suunas, äh, sellepärast et ühepoolselt ei suuda me neid probleeme lahendada. Äh, loomulikult olete teie ka rõhutanud, et meil eurooplastena on vastutus kui me räägime seaduslikust sisserändest, siis me peame suhtuma sellesse avatult, me peame tegema kõik, mis meie võimuses selleks, et tagada need, et tagada selle, et need inimesed, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise eest oma koduriikides, saaksid Euroopasse tulla. me peame mõistma seda, et meil on suuri probleeme Ehm, meil on kolmandaid riike, kellega tuleb äh, läbi rääkida, nendega on väga keeruline sageli läbi rääkida, aga kas me peaksime siis alla andma? ei, loomulikult mitte. Äh, Liibüa puhul äh, me peame tagama selle, et ta meid aitab aitaks meie eesmärkide saavutamisel, ehm, et ta aitaks meil peatada salakaubatuse tegevus. Ehm, Malta ametivõimud on mulle öelnud, et Liibüa võimaldab erinevatel halvas seisus laevadel oma sadamatest lahkuda ning Malta merevägi peab siis need vaesed inimesed eh, kinni pidama ja päästma, keda eh, salakaubitsejad ära kasutavad. jah, meil on tõesti vastutus kanda, aga samal ajal me peame oma läbirääkimistes jääma ka eh, kindlale seisukohale, sellepärast et kolmandad riigid sageli ei täida endale võetud rahvusvahelisi kohustusi ja seetõttu ma arvan, et see ongi see asi, mis meid ühendab, kui me tahame tagada selle, et selliseid dramaatilisi sündmusi enam ei toimuks. suur aitäh, lugupeetud volinik, nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on härra Hendrik Laksi raport ühenduse viisa eeskirja küsimuses. ja annan sõna kõigepealt härra Laksile, palun. aitäh, president